saanud äh, Rahvaparteilt ja Rahva, Rahva ja Rohelistelt äh, komisjonide delegatsioonide äh, ka seotud muudatuste taotlusi, kui ja need lisatakse